Welcome back uh, to the committee meeting. tere tulemast tagasi meie komisjoni koosolekule. täna ei ole meil slovaki keelde tõlget ja samuti tahaksin teile meelde tuletada, et täna hommikul kella üheksast kella poole kümneni proua Mora-, kut-, viibivad siin proua Morin Chartier külalised, tema kodu valimisringkonnast ja kui te veel kohale ei ole jõudnud, siis äh, tervitame neid siis, kui nad tulevad. triloogide kohta, mis puudutab sotsiaalstatistika määruse eelnõu, teine triloog raportööriks härra Metseris toimus kahekümne kuuendal aprillil ja siin tehti olulisi edusamme üks kohtumine toimus ka tehnilisel tasandil ja kolmas triloog toimub sellel nädalal, kuueteistkümnendal mail õhtul. nüüd, mis puudutab töötajate kaitset kantserogeensete ja mutageensete ainete eest töökohal, teine osa siis esimene trialoog, CMD kaks, härra Roland oli siin raportöör, see toimub samuti käesoleval nädalal ehk siis seitsmeteistkümnendal mail hommikupoole samuti lisaksin, et eile pärastlõunal oli kohal vähe liikmeid, kuid meil olid külas äh, teadusuurijad ja muud eksperdid, kes rääkisid meile digiteerimisest, sellest, kuidas see mõjutab ühiskondi ja tööelu see oli äärmiselt huvitav arutelu, kuigi nad pidid äh, põhimõtteliselt omavahel arutlema, sest kohal oli meid nii vähe. kuid äh, taht-, tahaksin teile öelda, et äh, minu kõhutunne on, et me tuleme selle teema juurde tagasi võimalikult peatselt, kuna on väga palju tõsiseid teemasid, mis vajavad ka poliitilist süviti minevat arutelu ja ma olen üsna kindel, et need, kes eile kohal olid, hea meelega tulevad ka meil, meie juurde tagasi ja, ja, ja arvatavasti ka võiksid tulla veel uued inimesed, kes annaksid meile mõtteainet, et meie komisjoni otsused oleksid sellised, et sellel on mõju tavaliste inimeste tööelule tulevikus. ja nüüd Läheme edasi meie tänase esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on tegelikult päevakorrapunkt number kuus, lapsevanemate ja hooldajate töö ja eraelu tasakaal. ja nagu ilmselt teate, on esitatud kuussada kuuskümmend muudatusettepanekut. lisaks nendele kaheksateistkümne, kaheksateistkümnele muudatusettepanekule, mille on esitanud raportöör, nii et tööd on meil tehtud juba palju ja tehakse veel edaspi-, edasigi ja annan sõna raportöörile. Thank you, madam president um,. Yes uh,, as, as you... tänan, proua esinaine um,. tõesti tohutut huvi tekitas see teema uh,. täna hommikul kohale viijate arvu põhjal küll ei saa seda otseselt järeldada, aga igal juhul me oleme töötanud kuuesaja kuuekümne muudatusettepaneku kallal. ja panin tähele, et suur enamus nendest muudatusettepanekutest on üsna sarnasel positsioonil. ma ei hakkaks väga pikalt neid teemasid arutama, mille osas valitseb üksmeel, kuid siiski üldjoontes tundub, et enamus toetab järgmisi punkte. esiteks, et liikmesriike tuleb äh, toetada hooldusteenuste loomisel, teiseks tuleb rõhutada konkreetselt äh, puuetega inimeste teemasid, kolmandaks äh, lapsehoolduse teemad peavad kehtima ka adopteerimise hetkel, mitte ainult sünni hetkel siis puhkuste teema. et äh, vanemapuhkust, mis ei ole edasikantav, tuleb pikendada, siis äh, isapuhkus, äh, viis päeva hooldajapuhkust, siis vanemapuhkuse taotlusaeg peaks olema seni, kuni laps on kaheksa kuni kaheteistaastane kõigi nende teemade osas tundub olevat öö, äh, konsensus. nii et sellega on korras, kuid on rida punkte, mille osas on vaja põhjalikumalt arutada ja kus äh, muudatusettepanekud on läinud ühest äärmusest teise, näiteks kestvus. ettepanekud lähevad täielikust palgast kuni liikmesriikide otsustada andmiseni. haigus, puhku, haiguspuhkuse tasand oli samuti teemaks. hetkel mina arvan, et me peaksime protsendi seadma brutopalga järgi. ja liikmes- ja on pakutud nelikümmend viis kuni sada protsenti muudatusettepanekutes brutopalgast. kompromiss võiks olla kuskil keskel erinevat tüüpi puhkuste puhul. näiteks kaheksa kuni kaksteist äh, aastat vana, vana, vanemapuhkuse osas. mulle tundub, et me oleme lõhenenud, ühed soovivad, et äh, tõstetaks seda iga kaheteistkümne aastani ja teised soovivad, et see jäetaks kaheksa aastani. me võime seda arutada, ma isiklikult arvan, et kümme oleks päris hea kompromiss, millega minna nõukogu, nõukoguga arutama, aga vaatame, kuhu me jõuame aruteludes. nüüd, mis puudutab äh, hooldajate puhkust paljud üritavad sugulaste definitsiooni laiendada äh, komisjoni ettepaneku suhtes. arutame seda, vaatame, kuidas me kompromissile jõuame. nüüd isa puhkuse kohustuslikuks muutmine. ma olen, ma olen üsna kindel ausalt öeldes. ütleme, et ma ei ole päris kindel, mis, milles me peaksime kokku leppima põhjenduses ütleksin, et liikmesriike peaks julgustama selles, et nad teeksid ida, isapuhkuse kohustuslikuks, aga ma ei ole päris kindel, et selle peale sundimine direktiivis oleks proportsionaalne. oleme avatud siin aruteludele lähipäevadel. nüüd vanema puhkusekorraldus üksikvanemate jaoks muudatusettepanekutes räägitakse õigustatult raskustest, mis on üksikvanematel ja olen ka üritanud aidata üksikvanemaid nende õigusi suurendades puhkuste osas. Äh, muudatusettepanekutes tehtud jõupingutused on märkimisväärsed, kuid ma arvan, et meil on siiski vaja õiget tasakaalu selleks, et meetmed ei läheks liiga kaugele. sest äh, see võiks takistada ka üksikvanemate värvatavust. nüüd VKE-d. õigusakti eesmärgiks on olnud kergendada pisut koormat, mis lasub äh, VKE-del ja mikroettevõtetel, selleks et õigusakt võiks olla tõhus. ma arvan, et garantiid on siin esmatähtsad ja seepärast olen ka muudatusettepanekuid esitanud selle kohta oma esimese projekti juurde. aga meil on vaja täiendavaid garantiisid VKE-de ja tööandjate jaoks, nii et lõpetuseks äh, töötame esimeste kompromisside kallal, tempo tõuseb ja muudatusettepanekute arv on muidugi suur, aga jagame mõtteid variraportööridega lähipäevadel, variraportööride koosolekute kava on paigas ja täna ka kohtume või homme. ma tean, et arutelud nõukogus liiguvad selles suunas, et antakse palju rohkem pädevust ja paindlikkust liikmusriik, liikmesriikidele kui komisjoni ettepanekus. see oli ette nähtud, tundub, et sellega tuleb meil suur probleem. see aga näitab, et meie peame olema mõistlikud ja tasakaalustatumad äh, parlamendi poolt. ja ma tõepoolest äh, ootan arutelusid kõigi komisjoni liikmetega. olen ka väga optimistlik, ma arvan, et me saavutame kokkuleppe parlamendis, sest mu, ma olen tõesti mures selle üle, mida me siin otsustame parlamendis, enne kui me läheme triloogile, üritagem jääda võimalikult ühtseks, koostagem tasakaalustatud raport ja olgem valmis äh, kõige selle arutamiseks nõukogus, sest seal võib ilmselt tekkida palju rohkem probleeme, kui meil siin on kolleegide vahel parlamendis. Thank you, Mr Kaasa. aitäh, härra Kaasa. järgmisena sotsiaaldemokraatide variraportöör Maria Reena. tänan väga. vabandan hilinemise eest, kuid samal ajal toimuvad komisjonid, tähendavad seda, et peaks olema samal ajal mitmes kohas. ma küll ei kuulnud härra Kaasa sõnavõttu, kuid me oleme juba seda teemat arutanud ja ma tean, kuivõrd me jagame paljusid seisukohti ja võin algusest peale kohe öelda, et komisjoni ettepanek on hea ettepanek see küll vajab kohandamist ja parandamist, aga põhimõtteliselt on komisjoni ettepanek äh, vastavuses kolme eesmärgiga, mida meie sotsiaaldemokraatidena tahame saavutada. ma tean, et härra Kaasal on aga täpselt samad mured. esiteks tasakaal eraelu ja tööelu vahel. teiseks, milliste vahenditega seda saavutada, ehk siis tasu on oluline küsimus ja kolmandaks, võitlus stereotüüpide vastu, kuidas võidelda mitte kaasaskantavusega, see on see, mis äh, täna stereotüüpe tõhustab, siis äh, mehe ja naise rollide stereotüüpidest rääkides ja mis puudutab sel-, et kes siis vastutab perekonna eest. komisjoni ettepanek äh, vastab nendele kolmele eesmärgile, kuid teatud aspekte saab siiski parandada. esiteks näiteks isapuhkuse osas mina arvan, et oleks vaja see muuta kohustuslikuks, sest enamasti kui on õigus isapuhkusele, siis paljud riigid äh, Euroopas seda ka rakendavad. see on õigus, nendes riikides, kuid seda õigust ei kasutata, sest et äh, arvatakse, et mehel on teatud traditsiooniline roll ja sellega seonduvad väärtushinnangud. nii et tundub, et, et isa puhkuse võtmine ei tohiks olla valik, vaid peaks äkki olema kohustuslik. ja see, ja siis võetaks ka seda rohkem isade poolt. teiseks isapuhkust äh, tuleks anda ka siis, kui laps sureb sündides. sageli, kui laps äh, sündides sureb, siis puudub õigus isapuhkusele. ma arvan, et nii, et isal nagu emalgi on õigus leinale. ja seepärast on oluline see õigus anda ka isale. ja kolmandaks isapuhkus peaks antama kõikidele töötajatele, kaasa arvatud mittepalgalistele töötajatele ja seega oleme esitanud ka muudatusettepaneku selle jaoks. samuti oleme esitanud muudatusettepaneku, et oleks mitte kahanemise reegel. nagu öeldud, liikmesriigid on paljud juba ära teinud, mõned liikmesriigid on kaugele jõudnud, kuid ja, ja uus õigusakt ei tohiks sundida neid taganema Äh, selles osas, äh, mida nad on juba saavutanud, nii et direktiiv ei tohiks olla sammuks tagasi. ja lõpetuseks võib-olla kõige keerukam punkt, kus arutelud nõukogu ilmselt kõnevad keeruliseks, on tasu probleem. komisjon äh, on ette näinud reegli, mille kohaselt tasu peaks olema seotud haiguspuhkuse määraga. härra Kaasa ilmselt on ka sellega nõus, see võib osutuda keeruliseks erinevates liikmesriikides, sest süsteemid on väga, väga, väga erinevad. raportööri ettepanek on, et vanema puhkus peaks olema seitsekümmend viis protsenti, haiguspuhkuse osas jääks see isapuhkusega seotuks ja van-, emapuhkusega sotsialid soovivad kaheksakümne viie protsendilist äh, vastavust brutopalgaga kõikide puhkuste osas. see on meie ettepanek. nõukogus äh, läheb raskeks, ma tean, aga see on üks äh, raskusi, kus me peame näitama, et tasu teema on oluline parlamendi jaoks. kui me seda piisavalt arvesse ei võta, siis pered vaesestuvad ja me ei saa, me ei saa Äh, anda puhkust, mis toob perede vaesumise kaasa, sellepärast et peresse on sündinud laps. vastupidi, äh, nendele peredele, nendel peredel, kellel on lapsed, tuleb anda ka vahendid, äh, see on oluline lapse heaolu jaoks ja, ja vaesusega võitlemise mudelites näeme me, et kui lapsed sünnivad vaesetes peredes, tekivad, tekib nõiaring. vaesed vaestel perede lastel on järjest raskem hiljem ühiskonda sulanduda, nii et see on väga-väga tähtis täna, tänaste Euroopa laste jaoks, eriti vaeste perede laste jaoks. nii et siin peab olema väga tähelepanelik. kokkuvõttes sellised on meie ettepanekud, sellised tulevad meie muudatused, sellised on meie muudatusettepanekud ja ma arvan, et me suudame saavutada kokkuleppe sest põhimõtteliselt oleme me nõus ja tahame konstruktiivselt ka edasi liikuda. aga ajakava kohta tahtsin veel öelda seda, ma tean, et ajakavas on kokku lepitud, EBSCO nõukogu toimub juunis, seal seda teemat arutatakse ja ma arvan, et parlament peaks oma töö ka komisjoni ja nõukogu töökavaga vastavusse viima, et äh, saaksime oma ettepaneku võimalikult kiiresti teha. aeg läheb ja ametiaeg hakkab lõpule jõudma, nii et kui me saame tempot tõsta, siis on see igati kasuks. ja see on sotsiaalsamba jaoks üks väga olulisi teemasid. Thank you. suur tänu proua Sitnanskat ma siin ei näe, kas härra Keeriki on kohal? On behalf of Mrs Sinanska, she is somewhere proua Sinanska nimel, tema on kuskil praegu teel parlamenti, tahaksin kokku võtta tema äh, peamised seisukohad ja prioriteedid äh, järgnevateks läbirääkimisteks. siin ei ole midagi uut, kui me kordame endiselt äh, naiste õiguste komisjoni raportööri sõnu Kutšoska Ratševitšiumi nimelt. tema ütles, et me peame olema mõistlikud oma nõudmistes selleks, et äh, luua hea alus tulevaseks äh, läbirääkimiste triloogiks. meie fraktsiooni jaoks on oluline järgmine. esiteks, direktiiv peab olema võimalikult lihtne, see tähendab seda, et direktiiv peab paika panema miinimumstandardid mida liikmesriigid saaksid ise kohandada. me usume, et osad vaidlusküsimused ettepanekute osas peaksid leidma lahendamist hoopis liikmesriigi tasandil. me leiame, et on oluline jätta piisavalt äh, mänguruumi selleks, et sätteid saaks vajaduse korral kohandada äh, erinevates olukordades erinevatele vajadustele liikmesriikides. teiseks, toetame härra Kaasa ettepanekut, millega toonitatakse äh, lapse, lastehoiutaristu parandamist. see peaks käima käsikäes kõikide ettepanekutega, kus käsitletakse töö ja eraelu tasakaalustamise küsimust. kolmandaks, me tahaksime vältida, et see direktiiv muutuks ähm, ohuks äh, mikro- ja VKE-dele ja me toetame teksti, millel ei ole tugevat negatiivset mõju väiksematele ettevõtetele. eriti oluline on aga hooldajate äh, olukord. tahaksime muuta sõnastust algses tekstis, komisjoni tekstis, kuid tahaksime samuti parandada hooli-, töötajate positsiooni ning leida õige tasakaal, mis äh, lubaks liikmesriikidel ka ise veel parandada neid standardeid. me leiame, et mitmes punktis saame nõustuda raportööri härra Kaasaga ja me leiame, et ettepaneku äh, Äh, ettepanek on oluline, aitab parandada pere ja eraelu tasakaalu ning ootame põnevusega tulevasi arutelusid. aitäh, äh, Alde ja proua Veber, palun. aitäh. esmalt tahaksin väljendada oma toetust äh, raportöörile ja raportile ning tema poolt äh, toetatud muudatusettepanekutele, toetan täielikult härra Kaasaga, me peame olema realistlikud ka selles osas, mida me võime saavutada. ma arvan, et kõige olulisem oleks saavut-, jõuda selles direktiivis äh, kokkuleppele enne meie mandaadi lõppu. seda sellepärast, et kui me nii kaugele ei jõua, siis ma kardan, et äh, valmistame sellega pettumuse paljudele sest et paljude jaoks on tegemist läbimurdva äh, direktiiviga. ega see imerohu ei ole, aga see on suur samm edasi ja me peaksime selles suunas pingutama. veelgi enam, me näeme, et nõukogus on tugev vastuseis ja sellest tulenevalt peame saavutama tugeva ja laia toetuse ettepanekule, selleks et me saaksime olla tugevatel positsioonidel ka triloogi käigus muudatusettepanekute puhul võin ütelda, et ka ise tegin neid. peaasjalikult selleks, et kaasata erinevat liiki töötajad, koduriigis töötajad, äh, FIE-d, nõudluse alusel töötavad inimesed, hooajatöötajad ja nii edasi. ka üksikvanemad Neil peavad olema vähemalt samad õigused ja sama kaitse tagatud direktiiviga. samuti tegime parandusettepanekuid hooldaja ja isa mõiste osas. ma usun, et hooldaja et alla võib kaasata ka need, kes otseselt ise perekonda ei kuulu, kuid kes Äh, mittetulunduslikul alusel äh, tegelevad hooldusega. muidugi teatud tagatused äh, tuleb sisse viia, nii et keegi ei saaks seda kuritarvitada. samuti sugulased, sugulaste mõiste. kuid kui olla lõpuni aus, siis ma arvan, et on oluline tagada ka seda, et need liikmesriigid, millel on praegu kõrgemad standardid, saaksid ikkagi nende standardite juurde jääda ja pakkuda sellist tagatist oma rahvale. samas me räägime siin ju miinimumstandarditest Euroopa Liidu tasandil ja peame olema ettevaatlikud. E, ei tohi juhtuda nii, et need standardid oleksid liiga madalad, vaid ikkagi sidusad. seda sellepärast, et ikkagi me räägime ju Euroopa Liidust ning me räägime töötajate liikuvusest on täiesti iseenesestmõistetav, et eh, inimesed, kes elavad ühes riigis, töötavad teises, eh, saaksid võrdseid õigusi kasutada. nagu härra Kaasa ütles, usun ka mina, et tegelikult me ei saa olla päris kindlad selles, kui kaugele me teatud punktides võime minna, aga see selgub läbirääkimiste käigus ootan igal juhul läbirääkimisi, nii et me saaksime arutada ka kompromissmuudatusettepanekuid, sest et äh, muudatusettepanekuid on tõesti päris palju praegu ja tegemist, ja see võib osutuda täielikuks košmaariks, kui me ei suuda äh, midagi teha sellega, aga igal juhul äh, meie oleme realistlikud ja pragmaatilised. aitäh, Tanja Gonzalez Penjas, palun! Muchas gracias, presidenta. Bueno, como ya hemos visto... aitäh. üle kuuesaja muudatusettepaneku on tehtud. see näitab, kuivõrd suurt huvi on tekitanud direktiiv. see näitab ka seda, et kõik fraktsioonid soovivad eh, parandada teksti ning jõuda parema tulemuseni. me oleme seda küsimust juba korduvalt arutanud ja nüüd, kui meil on ka muudatusettepanekud, siis saame juba konkreetselt asjade kallale asuda. minu fraktsiooni muudatusettepanekud on selged, me tahame kaitsta ja tugevdada töötajate õigusi, tagada meeste ja naiste vaheline võrdõiguslikkus tööturul ning edendada kaasvastutust hoolduse küsimustes samuti tahame vältida et tekiksid esimese, teise kategooria töötajad ja tahame tagada õiglase tasustamise. siin on palju olulisi aspekte. esiteks sajaprotsendiline tasustamine. me oleme seda juba ütelnud, tasustamine on otseselt seotud ka sellega, kuivõrd palju mehed kasutavad äh, isapuhkust. kümnepäevane kohustuslik isapuhkus äh, on miinimum, millega me saame nõustuda, sama kehtib ka emapuhkuse kohta. samuti hooldajate kompromiss. siin me tahaksime, et äh, me kaasaksime ka vabatahtlikud töötajad on erinevaid töötajate kategooriaid, professionaalsed hooldajad, vabatahtlikud hooldajad, kes elavad perekonna juures ja keda ei tasustata ning eh, ka sellised töötajad, kes informaalselt siis oma abi pakuvad. aga selle direktiivi puhul oleks neil siis vaja nõusolekut, et selleks, et nad saaksid eh, punktuaalselt eh, puhkust ja oma abi pakkuda siis mis puudutab paindlikku tööd, siis selle mõiste tahaksime asu-, are-, asendada selleks, et vältida dereguleerimist. ehk siis olukorda, kus töötajatel ei oleks mingisugust äh, kaitset. me eelistaksime keerukamat sõnastust, aga see vastaks paremini sellele, mida meie siin direktiivis näha tahaksime. autonoomsed, sõltumatud töötajad äh, ei ole ka, peavad olema kaasatud ning me peaksime laiendama ka perekonna mõistet vähemalt teise astmeni. isapuhkus peab äh, olema mm, võimalik ka äh, mitteheteroseksuaalsetele paaridele samuti me ei taha ülekandevõimalust, kuid täis eh, tasustamist. lisaks sellele ettevõtted ei tohiks keelduda isapuhkusest rohkem kui kord ja kolmeks kuuks. vanemapuhkus on igati tunnustatud õigus ning eh, taotlused tuleb alati esitada kirjalikult, ka vastus tuleb saata kirjalikult ja see kaitseks nii töötajaid kui ettevõtteid. siin direktiivis tuleb äh, tunnistada samuti ametiühingute õigusi. samuti tuleks emapuhkuse äh, direktiivile läbi vaadata, vaadata, mis on selle mõju järgneval kolmel aastal ja me peaksime vaatama, kas ei oleks võimalik äh, kokku panna erinevad äh, vanemapuhkuse direktiivid, ema-isa puhkus, äh, vanemapuhkus, nii et äh, lõpptulemusena oleks meil sajaprotsendiliselt tasustatav puhkus ja mitte ülekantavad õigused. me tahame seega, et järgneva kolme aasta jooksul kõik need elemendid ühte direktiivi kokku pandaks. seega oleks meil ainult üks õigusloomeline pake see oleks lihtsustav ettepanek ja inimesed mõistaksid seda paremini, saaksid paremini kasutada oma õigusi. ja ka mitte tagasiulatuva mõju klausel peaks siin olema. ma, me loodame, et läbirääkimised osutuvad tulusateks, suudame jääda ühtseks nõukogu ees ja igal juhul võite loota meie koostööle. suur aitäh! härra Mitrofanov, kes esindab siin rohelisi, palun. suur aitäh, aitäh, et annate mulle võimaluse oma arvamust avaldada. mul on mitu märkust, esimene neist üldisem ja teine puudutab ühte meie muudatusettepanekut. muidugi mõista, äh, me näeme komisjoni koosolekutel, et arutelud osutuvad lõpututeks, kui me lubame liikmesriikidel ise oma seadusi edasi arendada vastavalt oma sisepoliitilistele tingimustele. me peaksime välja pakkuma mõningaid uusi standardeid institutsioonide nimel ja eelkõige just parlamendi nimel ma usun, et Euroopa Parlament on üks vähestest rahvusvahelise koostöö vahenditest, mis eh, läbi on võimalik parandada liikmesriikide sisest õigusloomet sotsiaalpoliitika valdkonnas. kui me omalt poolt ei paku välja kõrgemaid standardeid, siis osades liikmesriikides eh, sotsiaalpoliitika ei paranegi ja seda eelkõige just sisepoliitilistel mm, põhjustel. seega meie peaksime kehtestama kõrgemad standardid ja peaksime ka püstitama teatud eesmärgid, millega võib-olla hetkel nõukogu ei nõustu ja mida võib-olla ka liikmesriigid ja komisjon ei kiida heaks. tulevikus aga võib-olla need realiseeruvad liikmesriikide enda õigusloome tasandil. meie ettepanekud seega võivad teile tunduda radikaalsed. roheliste muudatusettepanekute eh, ettepanekud tulevad suuresti minu poolt ja siin tahaksin rääkida ettepanekust number viisteist. see on seotud tekstiga. liikmesriigid äh, peavad looma nõustavad kogud, mis aitaksid liik-, äh, töötajaid ning aitaksid saavutada neil töö ja eraelu tasakaalu. me sellega ei nõua, et liikmesriigid äh, teatud uusi kogusid hakkaks looma, aga äh, need, siin me võime juba kasutada ära olemasolevaid perenõustamis- või tööinspektsiooni üksusi ehk siis me teeme ettepaneku, et liikmesriigid teavitaksid töötajaid võimalustest, mis neil on äh, selleks, et parandada töö ja eraelu tasakaalu, lähtudes olemasolevatest seadustest liikmesriigis. seega me leiame, et paljud noored ambitsioonikad inimesed, kes töötavad eraettevõtetes või äh, avalikus sfääris, nad tegelikult ei tea, kust saada sotsiaalabi või äh, riigilt siis õigust äh, puhkuseks. pärast uut direktiivi siis me teeme sellealaseid ettepanekuid me leiame, et valitsus peab teavitama inimesi, kellel infot vaja on, sellest, mida teha, kuidas teha, kuidas saavutada kõige paremat tasakaalu. seega ja eesmärgiks on siis parandada perede elu, suhtlust lastevanemate vahel ja ma usun, et selline ettepanek oleks kõikide fraktsioonide huvis. Eh, just... aitäh! ma loen ette nüüd kõnelejate nimekirja, seega siis eh, võite olla kindlad, et me oleme teid näinud. It's Lope Fontanier, it's Morin Chatier and it's Jongerius on the list. Gerike, you want to have a? Gerike, kas äh, tahate tagasi nimekirja? But you have already Te võtsite juba sõna, ütleb esinaine, aga härra Kerge ütles, et, et tema ei rääkinud enda nimel. minul on natukene teistsugune arvamus, kui lubate. hästi, panen teid nimekirja, see on pikk. proua Agia, EFTD, palun. Sì, grazie Presidente e grazie anche al kollega Kaasa. aitäh ja aitäh kolleeg Kaasale tehtud ettepaneku eest. me peame olema äh, tugevatel positsioonidel läbirääkimistel, sellepärast et ega meile seal järeleandmisi ei tehta. on ilmselge, et on äh, sisulisi erimeelsusi äh, selles küsimuses ja eriti neis nõudmistes, millega soovitakse parandada direktiivi, kuid ka neis, millega tahetakse harmoneerida erinevate eriinstrumentide kasutamist. ma usun, et üheks selle direktiivi eesmärgiks peaks olema stiimulite pakkumine ja me peaksime seeläbi parandama naiste osalust tööturul me peaksime samuti äh, tagama seeläbi parema tasakaalu äh, sugude vahel, äh, sugudevahelise tasakaalu ka tasustamise küsimustes ning vähendama vaesust. samuti peame me direktiivi siseselt ja teeme ka muudatusettepaneku selle kohta me peame kaasama siia ka mm, sõltumatud autonoomsed töötajad siin pean silmas äh, ettevõtjaid, FIE-sid, kellel tihtilugu ei ole vajalikud äh, kaitset praegu. see on esmatähtis. ja siinkohal nõustun samuti kolleeg Kaasaga. on esmatähtis, et äh, töötajatele sellised õigused kasutada äh,, tagataks ning me peame ette nägema ka sellised instrumendid, mis võimaldaksid ettevõtjatel eh, just ettevõtjatel, kõikidel oma töötajatele need õigused tagada. ja meil on ka mittetüüpiliste lepingutega tihti probleeme, siin on keeruline rääkida töötajast praeguse definitsiooni kohaselt. me oleme aga ikkagi üritanud ka sellele kategooriale keskenduda ma olen veendunud sellele, et lisaks vanematele tuleb kaasata äh, ka adopteerimisjuhtumid. ning me peaksime ka rahvusvahelise adopteerimise juhtumeid vaatama seeläbi, ja ma loodan, et te saate seda meie muudatusettepanekut ka toetada. adopteerimisele laienevad õigused vanematele kuuekümnendas muudatusettepanekus on meile väga olulised. veel üks oluline punkt. me peame lihtsustama. ma usun, et me peame võimalikult palju siin lihtsustama ja ka selle instrumendi puhul. kui me räägime hooldajatest, siis eh, siin tuleks eh, muuta võimalikuks ainult ühe lihtsustatud eh, protseduuri alusel taotlus esitada. ning seeläbi me peaksime toetama ja stimuleerima hooldust kodudes seeläbi me tahame tagada sõltumatu äh, väärika elu ning äh, inimestel peab olema võimalik äh, valida, kuidas nad hooldust pakuvad, kas teevad seda läbi professionaalse kanali või mitte ning see võimaldaks samuti naistel paremini kooskõlla viia siis oma tööülesanded ning hoolduse näiteks puuetega pereliikmetele ma usun, et ühiskonnas, mis muutub ja kus muutub ka tööturg, oleks vaja kaasata samuti eh, teletöö, kaugtöö, nutikas töö. sellised töövormid Mm, peavad olema samuti kaasatud, nii et ei tekitaks mingisugust kuritarvitamist samuti. ma olen alati toetanud äh, asjakohaseid kvaliteetseid teenuseid äh, hoolduse valdkonnas ning muuhulgas ka väikelastele. me tahame, et need äh, teenused oleksid kvalif-, Äh, kõrge kvaliteediga, kuid äh, samuti peaksid nad olema kättesaadav kõikidele, ka madala töötasuga töötajatele. selleks, et toetada VKI-sid ning äh, mikroettevõtteid, on meil vaja eraldi stiimuleid, nii et ka nemad saaksid kinni pidada neist nõuetest ning tagada need õigused. siin on veel väga palju muidki olulisi punkte ja oleme teinud päris palju muudatusettepanekuid, näiteks sõltumatud töötajad on selge, et peamiseks eesmärgiks, võttes arvesse, arvesse, et paljudes liikmesriikides on kõrgemad standardid, siis nagu ka äh, raportöör ütles, me ei peaks äh, selle direktiiviga kuidagi hakkama neid madaldama, me tahame, et kõrgemastandardid ikkagi jääksid alles. nõukogus ilmselgelt pead päris kõva lahingu maha pidama, nii et äh, soovin palju edu selleks, aitäh! Thank you uh,, madam Melan, the floor is yours. suur aitäh!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 meil on natukene erinev arvamus kui eelnevatel sõnavõtjatel. selle direktiiviga tahetakse tagada hooldajate ja lapsevanemate mm, töö ja eraelu tasakaalustamine, siin me räägime väga väikestest lastest või siis mm, puuetega perekonnaliikmetest, sellega muudetakse mm, vanemapuhkuse direktiivi, aga meie jaoks on siin tegemist sisulise probleemiga, see on põhjuseks, miks me ei taha põhimõtteliselt teha muudatusettepanekuid, vaid tahaksime koostada vähemuse arvamuse. mitte sellepärast, et härra Kaasa raport meile ei sobiks koos nende arukate muudatusettepanekutega, aga siin on tõesti väga palju äh, huvitavaid ettepanekuid, kuid kahjuks me leiame, et nende kohta ei ole õigusloomulises tekstis, äh, mis oleks kohustuslik liikmesriikidele samamoodi äh, ja tegelikult äh, on see olnud kõikides viimastes äh, ettepanekutes, äh, mis puudutavad perekonda, me leiame, et sellega sekkutakse riikide suveräänsusesse ja lähimuspõhimõttesse. ainult liikmesriigid saavad ise hinnata, millistel alustel määratakse ära riigi positsioon, kas ning millist seid õigusi riik peab pakkuma ning samuti ainult riik ise saab ära määrata, millised äh, tingimustel tööandjad saavad oma töötajatele need õigused tagada ning samuti ainult riik saab ära määrata töötajate õigused ning mil määral nad saavad siis äh, õiglast äh, töötasu ma leian, aga siin me oleme tõesti üle astunud e, nii-öelda punasest joonest, me räägime era- ja tööelu tasakaalust, aga tegelikult sellega luuakse tasakaalutus. eraelu muutub olulisemaks kui tööelu sellega. ma mõistan, et et vaesustumine ning palkade vähenemine äh, vaesuse tasandile on viinud selleni, et naised peavad tööle minema, aga see seab ohtu perekondade struktuurid, noored satuvad raskustesse, levib kuritegevus ja nii edasi. samuti tööandjad satuvad ohtu sellepärast, et mikroettevõtted, VKE-d ei suuda, ükskõik mis me ka ei teeks, ei suudaks kindlasti arvestada oma töötajate eraelu kõikide keerdkäikudega ning äh, samuti seab see ohtu sotsiaalkaitsesüsteemid, sellepärast et äh, me teame, et äh, digiteerimine, robotiseerimine ning ühiskondade muutumine toob endaga kaasa töökohti muutumine, üha rohkem tuleb ajutisi töökohti. kuidas siis kaitsta meie sotsiaalkindlustussüsteemi, seda sellepärast, et sotsiaalmaksed Äh, tegelikult ei ole kindlustatud enam ja ka maksud mitte, mille läbi oleks saanud ka ju tegelikult sotsiaalkaitset rahastada. Äh, me näeme, et rahvas satub vaesustumise ohtu. ja kuna inimestel ei ole piisavat sissetulekut, siis nad ei suuda ka piisavalt makse maksta, et tagada sotsiaalkindlustussüsteemide toimimine seega me näeme, et siin on väga palju äh, olulisi aspekte, mis erinevad fraktsioonid on tõstatanud, see kõik on väga huvipakkuv, aga laskem liikmesriikidel ise seda teha, jäägem algse direktiivi juurde ning jätkem liikmesriikidele siis võimaluse edasi liikuda, meie muidugi oleme valmis variraportöörid neid küsimusi arutama, aga ma usun, et punasest joonest on siin üle astutud ja on sekkutud riikide õigusesse äh, ise hallata oma kaaskodanikke, aitäh. Thank you, madam Lope-Fontani. aitäh, proua Lope-Fontani. aitäh, proua esineja. kõigepealt tahaksin tänada Davidit tehtud töö eest. minu arvates on see hea alguspunkt meie edasisele tööle. selleks, et saavutada tõeline töö- ja pereelu tasakaal. loodetavasti enne selle parlamendi eh, mandaadi lõppu jõuame me tööga ühele poole, sest see teema on tõesti väga tähtis meie kodanikele räägiksin paarist aspektist, mis minu arvates on väga olulised. kui me soovime, et äh, koduseid kohustusi äh, äh, jagatakse, tuleb tagada ka, et mehed võtavad piisavalt palju isapuhkust. seda tuleb arvesse võtta direktiiv ütleb, et liikmesriigid otsustavad seda ning see süsteem peaks olema jätkusuutlik pikemas perspektiivis. mõttetu on praegu olla ambitsioonikas, liiga ambitsioonikas, kui me ei suuda otsuseid ellu rakendada. teiseks, me peame saavutama ka selle, et mehed tõesti hakkaksid kasutama seda võimalust. niisiis tuleb vaadata ka, et kompensatsioon oleks võimalikult kõrge meie oleme ette pannud kaheksakümneprotsendilise hüvitusmäära, selle asemel, et äh, hüvitus oleks sama palju kui haiguslehel olemisel. sest süsteemid on erinevad, äh, aga aja äh, äh,, vanemapuhkuse aeg on erinev, meie kehtestame selle kaheksa nädalat loodetavasti, isad ka hakkavad seda võimalust kasutama, ning loodetavasti me saame ennem selle parlamendi lõppu dokumendi vastu võtta ning saata parlamendi poolt ka selge toetussõnumi Euroopa inimestele. aitäh, proua Morin-Chartier! tänan, proua esinaine! kõigepealt tänusõnad David Kaasale tehtud töö eest ja selle eest kuidas ta on lähenenud komisjoni ettepanekule, seda täiendanud. jah, ma arvan, et Euroopa kohustus on näidata teed kõikidele liikmesriikidele. küsimus ei ole lähimuses, küsimus ei ole sekkumises, mina, see on meie roll Euroopa tasandil. me peame tasakaalustama pere- ja tööelu ja näitama liikmesriikidele, et nad peavad selles suunas jõupingutusi tegema. ma arvan, et esimene aspekt, kus tuleb neid jõupingutusi teha ja on teha lõpp vanemapuhkuse ülekantavusele meeste ja naiste vahel. kaks protsenti meestest võtavad isapuhkust, vanemapuhkust. kogu vanemapuhkuse kaal, kõik eelised, sellest saab tegelikult puudus naiste jaoks sest <clears throat> vanemapuhkus äh, eemaldab naised tööelust, aeglustab nende karjääri. nii et kavatsus oli algselt hea, aga sellest on saanud halb rakendus. minu jaoks see, et õigusi ei ole võimalik üle kanda, on peamise tähtsusega, sest siit just äh, tuleb äh, ebavõrdsus teine asi on rahastamine. ma saan aru ka ühes liikmesriigis, mida ma väga hästi tunnen, kuulen hääli äh, ja ka nõukogus äh, küsitakse, kui palju see kõik maksma läheb. vaadelgem aga kogu, kogu teemat pikema aja jooksul täna, täna kuuskümmend üks protsenti diplomandidest on naised Äh, pensionile jäämise hetkel naised teenivad kolmkümmend üheksa protsenti vähem kui mehed. see tähendab seda, et me oleme investeerinud, liikmesriigid on investeerinud ja ka perekonnad on investeeritud avalikke vahendeid, eravahendeid naiste haridusse, sest äh, koolide lõpetajatest kuuskümmend üks protsenti on naisi ja lõpetuseks ja lõpuks me ei saa teenustena tagasi investeeringut, mille oleme teinud haridusse ja miks see nii on, sellepärast et rasedus, laste sünd aeglustavad naiste karjääri. tulemus on naiste vaesumine. see on poliitiline, majanduslik ja sotsiaalne probleem. ja kui me lisame avalikud ja erainvesteeringud. ja siis toetus, mida tuleb anda vaestele naistele, siis näete, mis on selle hind, see on väga-väga kõrge. ei tohi vaadata ainult seda, kui palju läheb maksma vanemapuhkus, tuleb kaasata ka kulud haridusele, kulud toetusele, äh, kui naised vaesuvad, nii et siis me näeme probleemi tervikuna ja siis on selge, et äh, David, jah, siin on tõesti vaja edasi liikuda kiiresti. Thank you, madam Jongerius, the floor. aitäh, proua Jongerius. ma ei teagi, mida siin lisada sellele väga inspireerivale loole proua Morantšartilt ma ei hakka sisulistest küsimustest rääkima enam, sest Maria Arena ja Elizabeth on seda juba väga hästi teinud. ma sooviksin siinkohal lihtsalt avaldada toetust raportööri tööle ja nagu paljud kolleegid juba on öelnud, on tähtis, et me saaksime selle öö, äh, dokumendi vastu võetud äh, selle parlamendi ajal, triloog ei saa olema lihtne, nagu me oleme siin ka kuulnud nõukogust. seega on oluline, et parlamendi positsioon oleks selge ning ma usun, et raportöör ja variraportöör suudavad koostada hea tasakaalustatud, aga ka kindla äh, parlamendi positsiooni, sest seda on vaja, kuna läbirääkimised nõukoguga saavad olema rasked, aga võtke teadmiseks, me kõik toetame teid. seega töötage edasi. ja tõesti pange paika kindel parlamendi positsioon, et läbirääkimistega saaks ühele poole juba selle mandaadi ajal. härra Keerike. aitäh, proua esinaine ning suur tänu veel David Kaasale. minu arvates see teema on oluline. see kerkib pidevalt esile ning aastate ja aastakümnete jooksul ei ole me suutnud veel lahendust leida. loomulikult räägime me siin ka liikmesriikide pädevusest. seda tuleb alati arvesse võtta, aga siiski arvan ma, et Euroopa Parlamendil on nüüd võimalus ka välja uurida, millised on parimad süsteemid, kus on leitud parimad lahendused selleks, et äh, ühildada äh, töö- ja pereelu lapsevanematele ning hooldajatele. meil on vaja tõelist palka, mitte mingisugust taskuraha, äh, vaid tõelist äh, äh, korralikku rahasummat, mida senini pole tagatud. kui me hakkame siin taskuraha andma, siis me võime unustada kogu süsteemi. lapsevanematel ning hooldajatel Äh, hooldajad on sellisel juhul endiselt liiga sõltu, sõltuvad ning raskes olukorras. Nad on endiselt justkui nagu palujad sõltuvuses. ning see ei taga ka nende paremat positsiooni tööturul. kui me räägime äh, lapsevanematest Äh, siis äh, tulevad mängu näiteks äh, lapses, lastesõimed, lasteaiad ja, ja nii edasi, muud hooldusasutused, mis peaksid aitama lapsevanemaid, aga näiteks kui vaadata Rumeeniat, Rootsit või Hispaaniat, siis süsteemid on väga erinevad, aga me peame vaatama, kus on parimad süsteemid. Äh, samas pilt on loomulikult äh, süsteemide puhul väga erinev liikmesriigiti. sageli kuuleme me, et me sunnime nüüd naisi uuesti kööki. aga tegelikult asi nii ei ole. kui me hakkame maksma hooldajate palka, seda ei pea maksma mitte tööandjad, vaid see, see on äh, riigi ülesanne, siis on lapsevanematel, eelkõige emadel, ka vaba valik, kas minna ise öö, äh, äh, tööl, äh, hooldada ise või palgata keegi hooldajaks. siis on ka naistel valik, valikuvõimalus, et nad hakkavad ise koduseks öö, hooldajaks äh, hoolitsevad oma laste eest ise. Äh, tuleb silmas pidada ka, et lapsevanemad maksavad ju ka oma laste eest makse, äh, see ei ole küll mingi tulumaks, aga näiteks käibemaksu nad ju maksavad. seega siin on ka suur erinevus lapsevanemate ja lastetute inimeste vahel. Saksamaal on räägitud korduvalt juba ka sellest, et äh, vananevas ühiskonnas tuleks anda ka mingisugune äh, perede valimisõigus. Äh, kui lastevanematel oleks õigus hääletada ka oma laste nimel, siis oleks võib-olla pilt hoopis teistsugune kui me maksame piisavat palka, siis saavutame me ka uue õigluse. kui võrrelda lapsevanemaid ja lastetuid inimesi, naisi ja mehi, siis kui me saavutame, kui me hakkame sellist öö, palka maksma, siis me lõpuks tegelikult saavutame ka õiglased pensionid, tasemed, seega me ei tohiks siin rääkida mingisugusest taskurahast, vaid, vaid tõesti palgast. me räägime siin ka põlvkondadevahelisest õiglusest, elu ja äh, pere ja tööelu ühendamisel peame me äh, ületame, äh, peame ületama ka põlvkondadevahelised lõhed juba kolme põlvkonda vahel, sest vanavanemad hoolitsevad laste eest me peame saavutama seega õigluse ka pensionisüsteemis. siis saame me võidelda ka vana, vanemate inimeste vaesuse probleemi vastu. ning öö, statistika ju näitab, et kõige rohkem vana, vanas eas vaesuse all kannatavad just öö, emad. me peame toetama ka öö, noori peresid, sest me ei tohi lubada seda, et meie Euroopa öö, demograafiline ol olukord veelgi halveneb. seega ma tahaksin tänada härra Kaasat öö, suure töö eest, minu arvates on töö ja pereelu ühel, ühildamisel veel suur töö ära teha. aitäh! kas raportöör soovib midagi kokkuvõtteks öelda? aitäh, proua esinaine, aega on vähe. arutelu oli meil siin pikk. kõik kuuldud kommentaarid olid väga huvitavad. sooviksin öelda järgmist, ma kordan tegelikult ennast juba. minu arvates aga samas see teema on minu arvates väga oluline. ma arvan, et me suudame välja töötada kompromissi, aga ärgem liialdagem ühes või teises suunas. me peaksime leidma kuldse kesktee nende kahe äärmuse vahel. me peaksime leidma tasakaalustatud lahenduse, mida oleks võimalik ka praktikas ellu rakendada, sest me ei saa nõukogu öö, öö, juurde minna ja nende elu võima-, eriti raskeks teha, me peame nendega lõpuks ju kokkuleppele jõudma seega leppigem võimalikult kiiresti äh, kokku parlamendi positsioonis, et me saaksime hakata läbi rääkima nõukoguga. sest äh, see on just kõige keerulisem parlamendi sees, suudame me ikka kokkuleppele jõuda. ma tahaksin tänada eriti variraportööre, eks me nendega arutame neid muudatusettepanekuid, et kompromisse välja töötada ning kindlasti jõuame me lõpuks tasakaalustatud tekstini. aitäh, härra Kaasa ja teistele öö, äh, sõnavõtjatele samuti suur tänu, see oli minu meelest öö, äh, äh, üsna põhjalik arutelu, õhk sai puhtamaks, kuigi seisukohad olid erinevad töökomisjonis peaks äh, see dokument vastu võetama üheteistkümnendal juulil, see on vist viimane päev ennem suvepausi. seega tuleme selle teema juurde loomulikult veel tagasi. võtame nüüd seitsmenda päevakorrapunkti see puudutab struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketi suurendamist ja selle üldeesmärgi muutmist. annaksin sõna kolleeg Saabale. aitäh, nagu te teate, siis struktuurireformi tugiprogramm loodi eelmisel aastal viimaseks kolmeks eelarveperioodi aastaks. nelikümmend koma kaheksa miljonit eurot on seal sees, selle eesmärk on toetada struktuurreforme liikmesriikides, e, kui sealsed ametivõimud seda soovivad. sellega toetatakse mitmeid sotsiaalselt olulisi projekte, nagu näiteks haridus- ja koolitustöö, e, turureformid, võitlus vaesuse vastu, sotsiaalse kaasatuse teema, sotsiaalne kindlustus, sotsiaalkindlustussüsteemid, tervishoiusüsteemid, saab toet-, ka muid valdkondi saab veel toetada, millega saab parandada sotsiaalset sidusust Euroopa Liidus. liikmesriikide esimesed reaktsioonid sellele süsteemile olid väga positiivsed nii kahe tuhande seitsmeteistkümnendal kui kaheksateistkümnendal aastal sada viiskümmend kaks miljonit eurot on soovitud sellel aastal, see on viis korda rohkem, kui meil üldse raha kokku on. seega kaheksakümne miljoni euro ülemine on täiesti mõistlik. samuti eurole üleminek ning tehniliste probleemide lahendamine seal, millele viitas ka komisjon, on ka tervitatav komisjoni ettepanekule tehtud muudatusettepanekud liikusid mul kahes suunas, esiteks soovisin orgaanilisemalt kaasata selle eesmärgi, et toetataks liikmesriikide üleminekut eurole. samas tuleb siin selgelt öelda, et tugiprogramm on ka äh, tugiprogrammi võib kaasata kõiki liikmesriike, olgu nad euroala liikmed või mitte. teiseks sooviksin rõhutada struktuursete reformide olulisust äh, sotsiaalsüsteemides äh, ning äh, probleemides, mis on välja toodud iga-aastases majandusanalüüsis, näiteks kui me räägime tööturupoliitikast. praegusel hetkel, kui rääkida sotsiaalse kaasatuse ja tööturu Äh, eesmärke kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, siis nende saavutamisest oleme me väga kaugel. paljud liikmesriigid peavad vähendama ka, äh, peavad suurendama ka haldussuutlikkust. minu kodumaal näiteks kukkus läbi äh, avaliku sektori reform, mille tõttu öö, paljude tervishoiusektoris töötavate inimeste olukord muutus palju halvemaks, kui see ennem reformi oli. see tugiprogramm saab mängida väga olulist rolli äh, reformide toetamisel näiteks, kui me räägime aga haldussuutlikkuse tõstmisest, see, seeläbi see saab toetada ka Euroopa Liidu fondide kasutamise tõhusust ning ma tervitan seda, et nõukogugi on nõustunud äh, eelarve suurendamisega selle instrumendi puhul ning võttes arvesse algseid positiivseid tulemusi, siis komisjon soovib järgmise eelarveperioodi jooksul eraldada sellele programmile kakskümmend viis miljardit. ma ootan koostööd selle töö äh,, faili äh, kallal ning palun esitage oma muudatusettepanekud sekretäriaadile inglise keeles, et me jõuaksime äh, selle tööga ka õigeaegselt ühele poole. suur tänu, et te mainisite ka seda, et muudatusettepanekute asja, selle esitamise tähtaeg on kahekümne teine mai keskpäeval ja, ja oluline on see, mida te ütlesite, et esitage muudatusettepanekud inglise keeles, et oleks meil piisavalt aega, et neid kaasata kompromissidesse. see ei ole küll kohustus, aga see lihtsustaks meie tööd, kui seda tehtaks inglise keeles. annaksin nüüd sõna sotsiaaldemokraatide variraportöörile härra Pirinskile. palun. aitäh. kõigepealt tahaksin tunnustada raportööri härra Sogorit ning tema arvamuse eelnõu minu arvates väga hästi võtab kokku peamised punktid öö, äh, antud teemal. nüüd öö, äh, sooviksin ka toetada tema seisukohta, et Euroopa Liidu prioriteedid, mis on kirjas iga-aastases majandusanalüüsis, näiteks hariduse toetus, koolituse toetus, äh, tootlikkuse tõstmine ning aktiivsed äh, tööturupoliitikad ning sotsiaalse kaasatuse parandamine, neid prioriteeti tuleks rohkem toetada sellest äh, toetusprogrammist. see programm peaks olema võtmeinstrument äh, uute struk-, põl-, uue põlvkonna struktuurireformide elluviimisel, kus võetakse arvesse tasakaalustatult nii majandus- kui sotsiaalaspekte, selleks et kõikides liikmesriigid saav-, saavutatakse õitseng. kui vaadata nüüd, äh, nüüd seda sotsiaalset edetabelit liikmesriikides äh, ning äh, Euroopa poolaasta seiret, siis pilt ei ole just väga ilus, üksteist riiki on kriitilises olukorras, Äh, kaks riiki, äh, äh, kaks riiki on kuues kategoorias kriitilises olukorras, Bulgaaria näiteks on viies kategoorias kriitilises olukorras. Need indikaatorid näitavad, et struktuursed reformid senini ei ole toonud kaasa seda üleminekut õitsengule ning heale elule suuremale osale Euroopa kodanike jaoks reformide eesmärk peaks olema eh, mitte ainult parandada majandusindikaatoreid, vaid tagada ka sotsiaalne õiglus läbi sihipäraste meetmete, eh, kus parandatakse sotsiaalseid teenuseid, võideldakse vaesuse vastu. kahjuks ei ole meil praegu komisjonilt põhjalikku infot selle kohta, eh, kui, kuidas täpselt tugiprogrammi on ellu rakendatud, aga regis, regikomisjonis tutvusta-, veebruaris tutvustatud öö, Äh, äh, analüüs äh, volinik Dombrovskise poolt näitas, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal eraldati suurem osa raha just tööturu, tervishoiu ning sotsiaalteenuste valdkonnale ning kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal on selle poliitikavaldkonna osakaal kakskümmend üks protsenti, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal ja kaheksateistkümnendal aastal kulud öö, öö, öö, kulutatud raha näitab, et liikmesriigid on tõesti huvitatud sellest programmist äh, selleks, et toetada tööturu ja sotsiaalvaldkonna reforme. selles kontekstis äh, võiks toetada programmi eelarve suurendamist, samas aga tingimusel, et ressursid tulevad paindlikkusinstrumendist kahe tuhande kahekümnenda aasta MFF-is, mit-, äh, mitte teiste programmide arvelt seega oleks mõistlik äh, kaasata ka muudatusettepanek praegusesse määrustikku, kus rõhutatakse seda aspekti. mis puudutab ettepanekut, et tuleks eraldi just toetada reforme liikmesriikides üleminekul euroalale, siis tuletaksin meelde, et praegused programmi, äh, praeguse programmi eesmärkide kohaselt võib sellist toetust juba anda komisjon tuleb välja uue instrumendiga järgmises MFF-is selle eesmärgi saavutamiseks. seega eraldi eesmärgi kehtestamine siin euroalal ülemineku toetuseks on justkui selline testfaas öö, äh, ning see tekitab küsimusi öö, äh, ka kas on võimalik pra-, äh, kuid oluline praktikas tegelikult see instrument praegusel hetkel on. instrumenti saab jätkata pärast kahe tuhande kahekümnendat aastaks, sest see programmi ellurakendamine on alles algfaasis, praegu ei ole veel mingisuguseid tõendeid selle lisaväärtusest. seega on oluline, et komisjon regulaarselt äh, teavitaks parlamenti programmi ellurakendamisest. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta määrus kaheksa kaks viis ütleb artiklis kuusteist, et äh, komisjon peaks iga-aastaselt koostama aruande programmi ellurakendamise kohta, aga siin ei äh, öelda täpsemalt, äh, millisest aastast millise aastani selliseid raporteid tuleb esitada. seega tuleks esitada muudatusettepanek ka artiklile kuusteist. ootan, proua esinaine, ka koostööd raportööri, variraportööridega sellel teemal, aitäh! Thank you, Mr Pirinski! suur tänu, härra Pirinski! ma ei näe siin ECR-i esindajat ega ka mitte ALDE esindajat. seega härra Siilik jõutis kuue nimel. Teil on sõna. tänan väga. esiteks tahan tänada raportööri tehtud töö eest siiski kuue soovib oma positsiooni veel kord üle sõnastada. tutvustasime seda juba poolteist aastat tagasi, kui me seda teemat esimest korda arutasime. meie jaoks struktuurireformid, mis on liikmesriikidele peale surutud ja Euroopa poolaasta ei austa töötajate vajadusi ega ole ka sotsiaalse sidususe huvides. meie näeme, et kasvab ebavõrdsus rikaste ja vaeste vahel. me näeme, et heaoluriik on kokku varisenud ja me näeme töötajate vaesust. meie jaoks on see kõik reformide katastroofiliseks tagajärjeks. Neid reforme viiakse läbi Euroopa poolaasta raames ja paljudes äh, riikides, eriti äärepoolsemates, on väga raskelt äh, läbi elatud äh, kohanemisprogramme. raske on olnud ka töötajatel Euroopa südames. tegemist on selge ebaõiglusega. komisjon, nõukogu ja troika esindajad e, kaitsevad mehhanisme, mis meie jaoks muudavad ebavõrdsuse ainult suuremaks. seega kavatseme esitada muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on rõhutada ebavõrdsuse probleemi, mis tuleneb reformidest. meie rõhutame sotsiaalse heaolu teemat, seda, et äh, tuleb tagada töötajate õigused, äh, kollektiivläbirääkimised. ühtlasi tahaksin ma tervitada e-, muudatusettepanekut number üks, mis reformib artikleid üheksa ja kümme lepingus. toetan kõike seda, mis äh, toetab õigusi muudatusettepanekud kolm, neli ja kaheksa. meil on tõsiseid kahtlusi muudatusettepaneku number kuus suhtes. siin äh, soovitakse vahendeid suunata ainult struktuurireformidele ja mitte sotsiaalpoliitikale. nii et oma arvamuse ütleme kindlasti välja avatud vaimus teistele variraportööridele. suur tänu, esimees! suur tänu! ja nüüd annan sõna tagasi härra Sogorile, võib-olla sooviksite teha kokkuvõtte? tänan kõiki sõnavõttude eest, mul ei ole midagi lisada, aitäh! no nagu juba öeldud, muudatusettepaneku esitamise tähtaeg on kahekümne teine mai. ja äh, esitage need palun inglise keeles, et nad oleksid kaasatud kompromisse muudatusettepanekute alla. meie komisjonis võetakse see vastu seitsmendal juunil. regikomisjoni kuupäev on veel lahtine. see tähendab, et me oleme ammendanud päevakorra. ja alustame uuesti kell neliteist kolmkümmend, kus alustame elektroonilise hääletusega, kuid härra Pirinski on siiski soovinud sõna. ma näen, et on, siin on üks punkt, mille nimi on muud küsimused. ma usun, et seda võiks, seda võiks hetkeks kasutada. jah, kui soovite siis oleksin võinud muidugi ka öelda äh, varem, et meil on kaheksas päevapunkt, muud küsimused. härra Belinski, palun. proua esinaine, see on seotud nende tavadega, mille, mis puudutavad äh, transporditöötajate kontrollimist, kontrolli maanteedel, eriti Prantsusmaal ja Belgias. sellega on kaasnenud tõsised probleemid äh, veoautojuht veoautide, veoautojuhte mured, kui need kontrollitakse. ma olen rääkinud enamuse parlamendiliikmetega, kes on seotud sellega, rääkisin ühest Rumeenia veoautojuhist, kes kirjeldas juhtumit, kus äh, kontrolli läbi viivad ametivõimud nõudsid äh, tõendit, mm, kuigi seaduslik see veel ei ole, et kolmas või neljas nädal tuleks veto kodus puhkuse näol. kuigi autojuht näitas, et ta on oma puhkusenädala veetnud väljaspool veokit, määrati talle tohutult suur trahv, üks või kaks tuhat eurot, mis on täiesti lubamatu, eriti seetõttu, et uus õigusakt on alles projekt. tahtsin teile selle signaali edastada sellelt Rumeenia autojuhilt teile ja kolleegidele. mõelgem, et meil peaks olema selge positsioon selliste meelevaldsete kontrollide suhtes. ilma õigusliku aluseta ja ka väga selektiivsel alusel, see võttes äh, sihtmärgiks teatud Ida-Euroopa riikide autojuhid. see oleks minu kommentaar. aitäh selle teabe eest. uurime, kas on võimalik rohkem selle kohta teada saada. ja siis äh, võib-olla ka transpordikomisjon võiks sellega tegeleda, võib-olla isegi Euroopa Komisjon neid tuleks teavitada, et kogugem rohkem üksikasjalikku teavet selle kohta. ja siis äh, tuleme selle teema juurde tagasi ja kui me nii ei tee, siis tuletage meelde. suur tänu, see tähendab, et kohtume uuesti kell neliteist kolmkümmend, kui ja asume hääletama. ootame teid tagasi neliteist kolmkümmend. tänan täna hommikuse koosoleku eest.